teie ettepanek läheb samuti arvesse mitmete komisjonide otsuse astuda meie läbirääkimistesse, lähtudes reeglist kuuskümmend üheksa seitse lõige üks, kahekümne kaheksandal maiks kaks tuhat kaheksateist ei ole ma saanud ühtegi hääletustaotlust, mis oleks saanud piisava toetuse ja seega need komisjonid saavad alustada vastavaid läbirääkimisi. ma olen saanud taotluse härra Sulitšilt. Äh, soovite sõna, palun? suur tänu. eilse hääletamise käigus, mis puudutab direktiivi äh, läbivaatamise hääletamist äh, lähetatud töötajate osas, ei olnud selge, mida, mille osas me hääletasime seega reeglile kaheksakümmend neli A tugines avaldaksin vastuväite hääletamise kohta eile seoses lähetatud töötajatega. juhataja segaselt ei äh, viidanud äh, õigele meet-, meetodile ja tekkis väga keeruline segane olukord ja tehti äh, enneolematu arv korrektsioone, arvestades ettepaneku ka seotud problemaatilist olukorda ja kuna seisukohta ei muudetud ja hääletust ei korratud, oleks sobilik see hääletus veel kord läbi viia. aitäh, hea kolleeg, aga hääletus Morin Chartieri ja Jungeriuse raporti osas leidis aset täiesti läbipaistvas olukorras ning vastavuses Äh, vastavalt kodukorra reeglile sada viiskümmend kaheksa, kus on ära toodud see, et kui tehakse ainult ühekordne hääletus, juhul kui fraktsioonid või teatud hulk parlamendisaadikuid äh, viie protsendi ulatuses ei ole otsustanud äh, Äh, minna teiste muudatusettepanekute hääletamise juurde, lähtudes lõikest neli. ENF-i hääletustaotlus teisi muudatusettepanekuid hääletada pandi hääletusele ja see äh, vastuväide lükati tagasi, seega juhataja pani esialgse